kokkuleppest piisaks, lõpetame ära selle äh, kaasotsusmenetluse äh, variandi ja, ja jõu-, läheme üle tõhusamale seadusloomele suur tänu, ütleb proua president, keegi ei ole esitanud ettepanekut see asi tagasi lükata või muuda, muuta. paneme selle vastavalt seitsmekümne neljandale kodukorra artiklile hääletusele. president ki-, äh, kirjutab sellele alla seda koos, koos nõukogu presidendiga ja seda veel täna pärastlõunal, nii et see lihtsalt allkirjastatakse, järgmisena Moreira raport